alustada institutsionaalseid läbirääkimisi vastavalt äh, kuuskümmend üheksa C lõikele üks äh, ning need raportid, mis on saanud mandaadi äh, läbirääkimisteks, on ära toodud plenaari veebileheküljel ning nende pealkirjad avaldatakse protokollis. vastavalt artikli kuuskümmend üheksa C lõikele kaks kuni äh, homme äh, südaööni saavad äh, taodelda läbirääkimiste hääletamisele panekut. kui sellist hääletussoovi ei ole esitatud, siis libekomisjon saab alustada läbirääkimistega. Läheme nüüd edasi